pädevad äh, komisjonid äh, on äh, võtnud vastu teksti korrektuurid ja vastavalt kodukorra reegli kakssada kolmkümmend üks punkt neli on need korrektuurid automaatselt kinnitatud, kui kahekümne nelja tunni jooksul vastuvõtteid ei esitata. tekstid on kättesaadavad istungi seanss on direct raames. annan teile teada, et äh, teisipäeval ma allkirjastan koos nõukogu esindajatega õigusloome akti vastavalt kodukorrale seit-, kodukorra punktile seitsekümmend kaheksa.